samuti kahjulik. ma arvan, et Ukraina äh, peaks olema uhke, sõltumatu Euroopa Liidu väline riik. suur tänu ja järgmisena kolleeg Tšegedi.